Hopsa. Das ist aber nie so viel. Liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, palun võtke istet, täiskogu osaistungjärk jätkub. daamid ja härrad. kallid kolleegid, daamid ja härrad põgenikevood on meie ette pannud ajaloolise probleemi ja seda probleemi on meil võimalik ainult üheskoos lahendada tuleb näidata solidaarsust üles nii sisse kui väljapoole ja sellepärast räägime me kohe hädameetmest selleks et sada kakskümmend tuhat